täiskogu osaistungjärk on jälle avatud palun võtke istet! bitte nehmen sie platz meine damen und herren! palun võtke istet kallid kolleegid! meenutan teile et vastavalt artiklile 14 lõige 2 kodukorras selle presidendi juhtimisel, kelle ametiperiood lõpeb, ei toimu arutelusid, milles ei räägita uue presidendi valimistest või mandaatide kontrollimisest, nii et täna ei toimu mitte mingeid arutelusid, ainult sellised, mis puudutavad kohe algavat äh, presidendikandidaatide valimist täna hommikul on meil päevakordas siis parlamendi presidendi valimine vastavalt meie kodukorrale. kandidaadid äh, presidendi kohale peavad vastavalt artiklile viisteist lõige üks